Bene, kolleegi, see siede taga. kallid kolleegid, palun alustame nüüd. tere hommikust kõigile. tervitan siin eelarve kontrolli komisjoni esimeest Ingeborg Resslet. põllumajanduse ja maaelu arengu eh, komisjoni ja selle esimehe nimel soovin teid südamlikult tervitada kõiki meie tänaseid külalisi, ka komis-, Euroopa Komisjoni esindajaid, kes äh, lahkelt on äh, nõustunud meie ühisel kuulamisel äh, osaleda, et me arutame siin liideri, liiderprogrammi küsimusi ja kogemusi ning võimalikke lisandväärtust. Euroopa institutsioonide esindajad on meiega täna äh, siin ähm, ühiselt kuulamisel ja nad on valmis jagama liiderprojektidega seotud kogemusi. me ei räägi siin ainult mineviku kogemusest, kasutame praegust dialoogi hetke ka selleks, et äh, anda ka ähm, mõtteid selle kohta, kuidas liiderprogrammi saaks äh, tulevikus parandada. eelkõige järgmise finantsperioodi vältel, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, nagu te teate, praegu seda arutame. meie tänane kuulamine on jagatud viieks. kõigepealt esimeses paneelis räägitakse eh, institutsioonide ja valitsuse perspektiivist, teises paneelis osaleb neli eksperti, kus räägitakse eh, asjast huvitatud osapooltest ning eh, siis sellele järgneb küsimuste ja vastuste voor ja aja küsimuste tõttu peavad sõnavõtud olema maksimaalselt kümme minutit pikad. sooviksin rõhutada ka seda, et on oluline, et, e, et, et te peaksite kõneajast kinni alustagem siis äh, esimest osa ehk siis äh, institutsionaalne ja juhtimisperspektiiv. selles esimeses osas äh, enne kui ma annan sõna ekspertidele, sooviksin sõna anda ka proua Kresslele siin sissejuhatajaks, enne kui me alustame vestlust. suur tänu, lugupeetud kord-, kolleegid ja tere tulemast kõigile. me oleme seda kuulamist juba mõnda aega plaaninud ja lükkasime selle ikka edasi ja nüüd on hea, et me saame selle üheskoos korraldada. ja tahan sissejuhatuseks öelda, et liiderprogramm on üsna oluline programm, sest see hõlmab kogu Euroopat. ja see programm ka toimib teistmoodi kui teised programmid, nimelt altpoolt ülespoole kulgeb liiderprogramm ja selles on ka muidugi omad probleemid. liiderprogrammi moodustavad, kasutavad paljud kohalikud tegevusrühmad ja mitte poliitikud või ministrid või regionaalpoliitikud ei ole siin need, kes ütlevad, mida teha, ei, selle üle otsustavad tavalised inimesed, need, kes tahavad oma panuse anda sellesse, mis toimub nende piirkondades ja see on hästi e, toiminud. me näeme seda ka koha peal oma silmaga, et kuidas Euroopa programmidega ja reeglistikega talitatakse ja samas lisanduvad liikmesriigi tasandi ja kohaliku tasandi regulatsioonid ja see on loomulikult keerukas ja tekibki terve rida probleeme seetõttu, et e, toetuse saajad ainult ühe programmi äh, saavad oma elus äh, äh, läbi viia ja teist enam ei saa ja see tekitab frustratsiooni ja rahulolematust. pluss ka reeglistik on väga keerukas. nii et meie kõigi huvides on muuta juurdepääs rahalistele vahenditele tulevikus lihtsamaks ja samas lähenemisviis peab säilima. nimelt, et tõesti altpoolt ülespoole lähenemisviis on kasutusel. ja üle-Euroopaline on see programm. Ehm, on eh, teatud eeskirjad, eh, mida on võib-olla raske hobi eh, näiteks taludepidajatel kohaldada võrreldes professionaalidega. igatahes ajapikku on regulatsioon paremaks läinud, aga ikkagi siin on veel arenguruumi ja täna siis istume siin ja arutame üheskoos seda liiderprogrammi ja mõtleme selle peale, mida paremini teha järgmises mitmeaastase eelarveraamistiku ajal. ja kuidas veelgi edukamaks see programm muuta koha peal. jah, paindlikkus on väga erinev liikmesriigiti, on neid liikmesriike ja piirkondi, kes saavad rohkem toetust liiderprogrammist. Saksamaal on meil ju kuusteist piirkonda, mitte ainult üks Saksamaa. see, mida näiteks Baieri liidumaal tehakse, on palju ulatuslikum kui see, mida minu kodurajoonis, kodupiirkonnas tehakse. nii et me tervitame, et meil ka täna on võimalik kuulata kohapealseid kogemusi. ja alustagemgi kohe põllumajanduse peadirektoraadist proua Josephine Lorits-Hoffmann räägib äh, indikaatoritest, mida kasutatakse liiderprogrammi jälgimiseks ja hindamiseks ja suur tänu, et tulite, annangi kohe sõnajärje teile. ja, thanks very. suur tänu. lugupeetud parlamendisaadikud. ma nüüd selgitan teile pisut seda vähem atraktiivset osa selles poliitikas. aga samas on tegemist väga ülilise, olulise osaga, nimelt seire, hindamine, indikaatorid. Need võimaldavad näha, milline mõju on e, meie tegevuspoliitikatel, räägi ka sellest, kuidas mõõta tulemusi ja kuidas teavitada nendest inimesi. jah, kõigepealt me räägime indikaatoritest ja äh, see on pisut keeruline skeem, mida te siin näete. aga tahan rääkida, et alustagem eesmärkidest. et millised eesmärgid ja teemad liiderist toetust saavad, millised need oleksid lõpptulemused pärast ja siis räägime ka Euroopa strateegiast kakskümmend kakskümmend, ÜPP eesmärkidest ja konkreetsemad eesmärgid seatakse maaelu arengu vallas ja liider siin hakkab nüüd panustama sellelt tasandilt. ja meil on väljundite indikaatorid, need puudutavad meetmeid, mis käivad, need on siin roosas kastikeses all nimelt output indicators, millised meil on olemas, mida mõõdetakse, mida arvestatakse, mille eh, kohta ka aru annavad liikmesriigid. praegusel perioodil on neid terve rida, nagu näiteks kulutused, kui suurt rahva hulka eh, kohalikud tegevusrühmad hõlmavad, kui palju neid on, millised on koostööprojektid ja muud aspektid. nii et see on kohe nähtav mm, liideri mõjuna. nüüd teine tasand. Nendele meetmetele me seame juurde konkreetsed eesmärgid, me mõõdame tulemusi, seda ka iga-aastaselt. ja siis on veel indikaatoreid nagu protsent, mil kui suurt hulka maaelu rahvastikust kohalikud tegevusrühmad hõlmavad, kui palju kasu rahvas sellest saab, teenustest, infrastruktuuridest ja kui palju töökohti tänu liiderile on juurde loodud. Need on need vahetud tulemused, mis liideri meetmetel on ja nad annavad oma panuse konkreetsete eesmärgide saavutamiseks maaelu arengu vallas ja need eesmärgid on vaesuse vähendamine, kaasatuse suurendamine, majanduslik areng maapiirkondades. aga pikemas perspektiivis loomulikult tuleb mõõta ka mõjusid, tuleb sügavamalt vaadata siis, mis tegelikult on toimunud ja meil on terve rida indikaatoreid, nagu näiteks tööhõivemäär, skp ühe inimese kohta või vaesuse määr ja me vaatame, kuidas nende indikaatorid meile annavad teada mõjudest maaelu vallas, see on see ülesehitus. kui me nüüd tuleme järgmise perioodi juurde, siis siin on meil indikaatoritele pisut teistsugune lähenemisviis, samuti seirele nüüd me koondame tähelepanu ennekõike tulemuslikkusele ja selle järgi otsustame ja mõõdame tulemuslikkust ja siin on meil kahte liiki indikaatoreid, mis võimaldavad meil rakendamist analüüsida. me mõõdame seda, mis on ellu viidud ja teeme seda iga-aastaselt. kõigepealt loomulikult need väljundnäitajad on siin samasugused nagu käesoleval perioodil. Need, need näitavad ära, kui palju meetmeid käigus on ja meetmed on seotud ka teatud äh, kuludega, väljunditega. ja nii nagu praeguse poliitika puhul on, äh, on nüüd ka ette nähtud iga-aastane tulemuslikkuse kontroll ja heakskiit ja äh, kinnitamine nagu ÜPP-s ette nähtud, aga ka jätkutegevus Äh, ja selle hindamine toimub tulemusnäitajate kaudu. ja need on seotud konkreetsete eesmärkidega, liikmesriigid peavad seadma äh, tulemusnäitajatele sihtmärgid ja siis jälgitakse, kuidas on programmid edasi arenenud, edenenud. ja seda iga aasta lõikes. nüüd äh, ja siis on meil siin see must kast poliitika hindamine. ja see on nüüd juba mõju hindamine ja seda näeb ainult pikemas perspektiivis, kuidas on areng tegelikult toimunud. ja selleks meil ongi mõjunäitajad, et mõjuindikaatorid aitavad meil näha, et mida liider on ära teinud maaelu arenguks Eh, nüüd see uus kontekst on meil ka aastad pärast kaks tuhat kakskümmend ja siin ma räägin, millised muutused eh, ees seisavad ja millised on indikaatorid tulevikus. kõigepealt eh, kohalike strateegiate arv ja mida kohalikud tegevusrühmad kohapeal ellu viivad see on iga-aastane protsess jälle, aga strateegiad saavad väga erinevaid tulemusi tuua, mitmesuguseid tulemusi tuua ja kõik oleneb strateegiast, selle iseloomust ja mida inimesed kohapeal on otsustanud siis teha. igatahes on võimalik uusi töökohti luua ja meil on indikaator selle jaoks. samuti, kui suur hulk maaelu eh, elanikkonnast on hõlmatud arukate nutikülade strateegiaga, siin on indikaator, samuti kui suur protsent maaelu elanikkonnast eh, nüüd paremini pääseb juurde teenustele, infrastruktuuridele ja samuti need konkreetsed töörühmad, vähem, rühmad, vähemused, eh, samuti eh, kaitsetud rühmad, kes saavad kasu sotsiaalse kaasatuse projektidest ning samuti biomajandus see areng. meil on kõigi nende valdkondade jaoks olemas indikaatorid, mis võimaldavad meil näha, mis täpselt on toimumas. ja pikemas perspektiivis, keskpikas perspektiivis ja pikas perspektiivis tuleb vaadata ka, milline oli mõju ja mõõta seda, kui palju liider on aidanud edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja kohalikku arengut maapiirkondades see on konkreetne eesmärk, mis ÜPP-l on ja siit te näete, et kuidas mõõdetakse näiteks tööhõivet, SKP-d inimese kohta, vaesuseindeksit ja maaelanikkonna osamäära. ja andmed on olemas Eurostatil, Äh, üldise arengu kohta juba ja näitavad siis, kuidas see meede on toiminud. Te palusite, et ma räägiksin ka konkreetsetest saavutustest, äh, mis liideril on. ja ma arvan, et ma teen seda nii, et toon teile näiteid selle kohta, et millised võiksid olla need laiemad saavutused liideril ja toon välja konkreetsed aspektid. Äh, juba teie esimees ka viitas sellele liider äh, äh, too on territoriaalne programm ja paindlikult saab reageerida kohapealsetele vajadustele. tegemist on ka ühenduse kogukonna juhitud kohaliku arenguga ja siin on võimalik sünergiat taotleda ja seoseid luua erinevate sektorite, partneritega horisontaalselt, innovatsioon on samuti tähtis aspekt. uute, uued turud, uute toodete väljaarendamine. aga me peaksime mõtlema ka sotsiaalse innovatsiooni peale, mis on samuti oluline ning lõpetuseks liideri abil on võimalik võrke luua ja häid praktikaid edastada, ühiseid lahendusi ühistele probleemidele tutvustada. ja nagu ma ütlesin, tänu sellisele territoriaalsele eh, lähenemisviisile ja muudelgi põhjustel, liider võimaldab meil inimesed koha peal paremini siduda Euroopaga tervikuna ja see on see võimalus, mida me ei tohiks küll käest lasta. jah, et mida me saame nüüd ette võtta. jah, need üldindikaatorid, mida ma teile tutvustasin, on üsna eh, head kasutada liikmesriikidel ja hõlpsad kasutada, aga arvestades, et kohapealsed strateegiad on väga erinevad, siis eh, liiderit ei saa üldiste indikaatoritega ainult mõõta sest meil oleks sellisel juhul vaja sada viitkümmend indikaatorit, sest liider tähendab niivõrd palju erinevaid asju. ja sellepärast me panemegi rõhku sellele, et hindamine toimuks kohaliku arengustrateegiate raames ja aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend käesoleval perioodil oleme seadnud selle nõudmiseks, et kohalikud arengustrateegiad tuleb välja töötada koha peal ja meil on vaja tõsiselt analüüsida kõigepealt koha peal, mida me tahame, kuhu me tahame välja jõuda ja sellepärast tuleb kaasata erinevad partnerid, kogukonnad. ja tegevuskava kajastab juba seda, mida täpsemalt siis tegema hakatakse. samuti me kohustame ka mõõtma sihtmärke väljunditel, mõõtma väljendeid ja tulemusi ja siis ka seiret teostama ja hindama protsesse ja sellise ülesehitusega kohalikud tegevusrühmad peavad seda seiret ja mm, hindamist teostama oma strateegiate kaudu ja siin on meil kaks võimalust. üks asi on kohalik tasand, seal saavad lagid, need kohalikud tegevusrühmad kasutada seiret ja hindamist haldusvahendina, saavad korre-, markeerida seda, mida nad teevad, vaatavad, kas on edukas olnud protsess või on vaja midagi muuta selles. ja ka demokraatlik kontroll leiab aset. sest vaadatakse, mis koha peal toimub, millised on tulemused ja öö, luuakse ka informatsiooni ja andmeid, mida on võimalik siis kasutada keskpikas ja pikemas perspektiivis nii et tekib nagu alus, mille põhjal liideri mõju hiljem saab analüüsida. ja mida liider saab ära teha ja mis on väga spetsiifiline liiderile. jah, ma olen juba rääkinud, et üleminekuprotsesse saab äh, liider aidata tagant tõugata ja meil on mitmesugused indikaatorid, mis aitavad meil mõõta tulemusi, nad muidugi ei ole ideaalsed, neil on omad piirid ees, arvestades, et liiteris on niivõrd palju erinevaid meetmeid. ja just sellepärast on meil vaja eh, hindamist teostada strateegia raames, et vaadata, milline on liideri lisandväärtus. ja te näete näiteks sotsiaalse kapitali eh, parandamine, eh, juhtimise parandamine piirkonnas paremad tulemused võrreldes tavapäraste meetmetega on see lisandväärtus, mis liideril on. ja kõike seda annab ära kasutada, et piirkonda paremini hallata. ja see lisandväärtus tuleb kindlasti tuvastada ja seda mõõta ja hinnata koha peal te kohalikel tegevusrühmadel. jah, läheme edasi ja nüüd härra Figueiredo kontrollikojast jah, eile te tutvustasite ÜPP kohta kontrollikoja arvamust, et äh, rääkisime sellest, milline on Euroopa lisandväärtus, et kus see tekib, me e, ei taha, et lihtsalt üle-euroopalised äh, maksed kuidagi asendaksid liikmesriikide poolt tehtavat, vaid tahame, et täiendaksid. suur tänu, proua Kressle. kõigepealt ma tahan tänada äh, Agri komisjoni ja ka eelarve kontrolli komisjoni sellest, et kutsusite meid siia. Äh, ja väga äh, häid mõtteid on juba kõlanud liideri ja selle hindamise kohta ja minagi tahaksin teile tutvustada mõningaid mõtteid, mis puudutavad praegust liiderit ja räägin teile ka äh, liideri tulevikust eh, uues ÜPP-s pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ja kasutan ka siin PowerPoint eh, võimalust. Eh, jah, räägin praegusest perioodist, aga enne seda tahaks veel üht-teist öelda, mis minu arvates on tähtis. kui kõneks on kulutused, siis äh, liider eh, kontrollikoja arvates ei ole selline valdkond, mis väga palju raha nõuaks. Eh, ja seda ei ole ka pidanud me sellepärast eh, nii oluliseks, et auditeerimist korraldada. ja nüüd tuli meil eriaudit selle kohta aastal kaks tuhat kümme, aga aastal kaks tuhat kaksteist oli jätkutegevus. ja te peate siis silmas pidama, et kui ma siin öö, oma ideid väljendan, siis võib-olla minu andmed on pisut iganenud. me ei ole nii tähelepanelikult jälginud kõiki kulutusvaldkondi liideri alt, aga kui põllumajanduskomisjon, kui eelarve kontrolli komisjon, parlament leiab, et kontrollikoda peaks lähiaastatel uue auditi liideri kohta läbi viima, siis tehke selline ettepanek kontrollikojale ja kontrollikoja, koda siis kaalub sellise eriauditi tegemist. praegusel perioodil äh, ja tahan nüüd mõned andmed tuua, äh, on nii, et äh, vähemasti viis protsenti maaelu arengu põllumajandusfondist peab olema reserveeritud liiderile ja kaasfinantseerimine on kakskümmend protsenti ja kaheksakümmend protsenti on suhe. ja liiderile on eraldatud umbes seitse miljardit eurot. ja ma pean ütlema, et kuni praeguse ajani selle rahaliste vahendite kasutamise määr on olnud üsna madal ainult, ainult üksteist protsenti eraldatud rahalistest vahenditest on ära kasutatud. see on nüüd esimene asi et meil on väga madal vahendite kasutamise määr. nüüd, mis puudutab liideri eh, tunnusjooni, siis te kõiki neid teate, aga ma tahan lihtsalt mõnda rõhutada. Eh, ma suhtun suure poolehoiuga sellisesse lähenemisviisi, liider lähenemisviisi. jah, altpoolt ülespoole lähenemisviis ja partnerlussuhted ja pindalapõhised strateegiad, praegu on see liideriga hõlmatud üle viiekümne nelja protsendi Euroopa Liidu maaelu elanikkonnast ja kaks tuhat seitse nelikümmend viis kohalikku tegevusrühma on loodud ja väga palju äh, kohalikke partnerlussuhteid on loodud. ja isegi äh, kui me suhtume suure poolehoiuga sellistesse programmidesse, on ometi audiitoritel kohustus no, äh, ka tegeleda riskidega, seda nõuab meilt, meil teised institutsioonid. ja nüüd täiendav rakenduse tasand on äh, ja siin on äh, ka terve rida riske, kui niivõrd palju partnereid tegeleb liideri äh, programmi raames ja me peame mõtlema, kas see lisandväärtus, mis tekib äh, sellise lähenemisviisiga, on õigustatud ja me mõtleme kõige selle peale, kui me neid programme analüüsime, et milline on see lisaväärtus, mida programm annab. ja me juba oleme öelnud, et äh, kui komisjon ja liikmesriigid ei suuda demonstreerida lisaväärtust, siis ei ole see vastuvõetav. see oli tulemus meie viimasel auditil, väga raske oli näha, tõestada seda lisaväärtust, jah, soovid ja kavatsused on head ja mina isiklikult suhtun suure poolehoiuga sellisesse lähenemisviisi, aga teatud hetkel tuleb olla ka väga objektiivne. ja eh, ka välja öelda kui mingid asjad probleeme tekitavad. nüüd rääkides äh, praegusest perioodist ja hindamisest. jah, pidades silmas suuri riske ja kulutusi, siis on väga tähtis, et äh, liideri lisaväärtust seiratakse ja hinnatakse. meil on praegu üheksa indikaatorit selleks pluss veel liikmesriigid on täiendavalt juurde neid kehtestanud ja kui me vaatame neid indikaatoreid, siis enamik neist on rakendamise indikaatorid ja ei ole tegelikult tulemuste indikaatorid. tulemuste indika-, indikaatorid on meil esimesel aastal R kakskümmend neli ja see näitab, kui palju töökohti on loodud nende projektide raames, mis on toetust saanud, see on tõesti äh, tulemusindikaator, aga see on pea ainus, mis seondub tulemustega. kõik ülejäänud indikaatorid puudutavad rakendusfaasi projektides. Äh, nüüd seire, liideriseire praegusel perioodil, meil on need üldised indikaatorid ja liikmesriigid on töötanud veel välja oma indikaatoreid ja mõned piirkonnad ka. me näeme seda mitmel pool Euroopa Liidus, näiteks Belgias, Flandrias on kasutusele võetud kaheksa kuni kümme täiendavat indikaatorit. ja kui me neid vaatame, siis enamik neist on ka seotud projektide rakendamisega. ja ainult mõned neist on tulemuste indikaatorid. näiteks siin on meil ka tulemuste indikaatorid. nimelt, kui palju megavatte taastuvat energiat igal aastal genereeritakse tänu projektile, see on tõesti tulemus aga kõik muud, näiteks kui palju on koolitusi läbi viidud, kui palju hektareid on hõlmatud, need on kõik rakendushektarid, rakendusindikaatorid ja mitte tulemusindikaatorid. ja nagu ma ütlesin, Euroopa Liit on seni olnud mures ennekõike rakendamise pärast. ja meie eelmises liideri eriaruandes me ütlesime, et hindamiseks napib andmeid ja vähe on tõendeid, tõesti teaduslikku tõendmaterjali selle kohta, milline on liideri lähenemisviisi lisaväärtus. seire peaks olema rohkem suunatud koostöö liideri lisaväärtuse indikaatoritele kui rakendamisele. ja arvestades seda, kui ulatuslik liider on ja kui mitmekesine liider on, siis võiks kasutada ka teistsugust lähenemisviisi, näiteks statistiliselt valideeritud hmm, valimeid. me tegime selle kohta terve rea soovitusi ja aastal kaks tuhat kaksteist, kui meil oli jätkuaruanne Eh, siis me leidsime, et enamik meie soovitusi tõesti võeti kasutusele. nii et eh, toimub liikumine parema hindamise suunal. nüüd, mis puudutab tulevast ühist põllumajanduspoliitikat. Eh, liider saab olema üsna sarnane sellele, mis ta praegu on. kui me vaatame tehtud ettepanekuid nimelt vähemalt viis protsenti maaelu arengu põllumajandusfondist on reserveeritud edasigi liiderile ja kaasfinantseerimine on jälle suhtes kakskümmend protsenti, kaheksakümmend protsenti. aga Euroopa Liidu rahaliste vahendite eranda, eraldamine sõltub eh, liikmesriikide valikutest, mis nad on teinud ÜPP strateegiakavadega ja mis puudutab seiret, siis me eh, jah, paneme siin rõhku sellele, millele me oleme pannud rõhku kõikidele et ÜPP-ga seotud ettepanekute kohta koostatud arvamustes. nimelt eh, me tervitame seda, et minnakse üle rohkem tulemuslikkuse põhisele mudelile ja konkreetsed arvudes väljendatud Euroopa Liidu eesmärgid, nende täitmine peab olema äh, aluseks ja tähtis on, et eesmärkide äh, üks, üksikute toimingute, indikaatorite vahel oleks selge seos. ja eelmises ettekandes me juba kuulsime, et regulatsioonis on liideril nüüd äh, ainult üks tulemusindikaator. see oli kohalike arengustrateegiate arv. Äh, ja meie oma arvamuses ütleme, et see on tõesti tähtis indikaator, aga kas see ikka on tule, tulemuslikkuse indikaator või on ikkagi rakendamisindikaatoriga tegemist, projektide arv, see vajab selgitamist ja on vaja ka selgitada, kas see indikaator peab mõõtma kõiki strateegiaid, mis toetust saavad või ainult neid, mis on välja valitud rakendamiseks. meile on asi ebaselge. pärast aastat kaks tuhat kakskümmend et millised on meie järeldused? liiter on üks väga keeruline meede ja mitte alati ei ole selge, milline on lisaväärtus. ja seda on raske mõõta. ja mis puudutab innovatsiooni, koostööd ja paremat sotsiaalset kapitali, siis selle mõõtmine samuti on üsna keeruline aga samas me leiame, et praegused indikaatorid äh, on minimalistlikud ega suuda äh, liideri lähenemisviisi kogu mitmekesisust hõlmata ja seda, kui eripalgelised on meetmed ja meil on tõesti seetõttu vaja korralikku komplekti indikaatoritest, mis äh, hõlmavad liideri kõiki mõõtmeid nii et väga palju tööd tuleb ära teha nende indikaatorite väljatöötamisel. meie täname teid nüüd ja tõesti raputasite soola meie haavadele. aga järgmine eh, on Alistair Pryor Šoti valitsusest ehm, ja tema on maaelu toetamise, maaelu majanduse Eh, üksuse eesotsas seal, palun, sõna on teil. Um, thank you, Chair, for this opportunity to speak to you today. suur tänu selle võimaluse eest kõnelda täna siin kui talv saabub Šotimaale, te räägite äh, küll ülemaailmsest mõjust või üldisest mõjust, aga me äh, pigem räägiksime kohalikust mõjust ja räägiksin liiderist, ähm, ähm, ma räägin kahe tuhande seitsmenda aasta, äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast alates oma kogemustest, liideri programm äh, rakendus siis Euroopa kalastusfondi kaudu Šotimaal ja investeeriti äh, äh, siis Šoti majandusse läbi kolmekümne kolme partnerlusprojekti ning kahe tuhande kaheksandal aastal siis otsustati, et kohalikud kalandusgrupid hakkavad tööle alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast ja äh, äh, tööstruktuuri muudeti. meil on äh, olnud mitmeid muresid seoses valitsuse liideri rakendamisega, see puudutas kahe tuhande seitsmenda aasta eilset perioodi, kus ei olnud päris selge, kuidas tõukefondide vahendeid kasutada ja minul oli järsku väga palju tööd teha kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist toimus murrang tänu seirerežiimile ja auditeerimisele, mitmed auditid viidi läbi kõikidel programmi tasanditel. minu jaoks oli kohtadel nähtu päris frustreeriv, sajad inimesed töötasid, töötasid, püüdsid midagi muuta oma maapiirkonnas kaks tuhat kolmteist algatasime koostööprogrammi eh, Šotli ja Inglismaa vahel. Eh, selle eh, projekti nimi või, või eesmärk oli ehm, põllumeestele ehm, töö ja keskkonnakaitsevõimalused, investeerida uutesse ideedesse ja ma usun, et ehm, meede kuusteist äh, aast-, aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend oli meile suureks abiks. nüüd kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist äh, liidri programmil oli mitmeid probleeme, eesmärgini ei jõutud, äh, kas me saime aru, et liider on arengu tööriist, jah, saime küll kas me suutsime riske hallata? jah, suutsime küll. kas mina olin frustreerunud? jah, olin küll ja mul oli väga palju mõtlemisainet äh, selle kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmi üle. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend liidriprogramm oli suur uus võimalus. arutasime siis äh, erinevatel seminaridel, äh, kohtumistel, kontaktpunktidega, milline võiks olla liidriprogrammi uus alus Šotimaal. lähtepunkt oli lihtne, püüdsime eh, maastikku lihtsustada, vaadata läbi kohaliku arengu strateegiad just kohalikust seisukohast, mitte sellest seisukohast, kuidas meie soovisime, muidugi eh, teatud parameetrite alusel. Eh, ja oluline oli kohaliku arengu strateegiale keskenduda, ühendada see äh, muu tegevusega kohalikul tasandil, nii et liider tõesti realiseeruks aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. ja lõppude lõpuks äh, oli meil kakskümmend üks kohaliku arengu strateegiat kolmekümne kolme asemel neliteist ehm, said mitmest fondist rahastamist, kaheksateist, üheksateist miljonit oli meie kogu eelarvel, eelarve ja kõik see raha, mis me Euroopa fondidest saime, investeeriti projektidesse. milline meie lähenemine siis oli, meil oli suurepärane läbipaistvus tagatud kohalike arengustrateegiate puhul Äh, raha jagati äh, pindala, elanikkonnarvu ja sotsiaalse profiili järgi. kaks miljonit naela oli miinimumeelarve selleks, et äh, liidrit korralikult rakendada ja meil oli sada lehekülge vähem kirja pandud kui eelmiste programmide puhul. aga muidugi püüdsime vältida siis äh, liigseid kulusid, äh, tähtis oli äh, haldusreeglite täitmine, IT-struktuur, stipendiumid, stipendiumite jagamine, meie oli palju selgem juhtimisstruktuur, meil oli nii-öelda juhtide grupp, siis oli meil nõukogu, need organisatsioonid, kes kohaliku arengu gruppidega tegelesid ja meil oli ka personalivõrgustik, kus siis jagati äh, mõtteid, kogemusi. ja meil oli palju selgem seire ja kontrollistruktuur kakskümmend üks strateegiat eh, ja umbes kolmkümmend indikaatorit, eh, mille alusel me siis Šotimaal hindasime liidrit. Need töötati välja Euroopa Liidu ja kohaliku arenguprogrammi alusel ja nüüd eh, pöörame tähelepanu liidri hindamisele ja järgmisel kuul toimubki kohaliku arengustrateegia hindamine meil on äh, hindamise helpdesk olemas, oleme äh, ära kasutanud seda kogemust, mida Euroopa Liidu kolleegid mujal olid saanud ning äh, oleme kavandanud ka viimase kahekümne viie aasta kokkuvõtete tegemist, et parem ülevaade saada, kuidas liider on arenenud. meil on praegu tänu liidrile palju tugevam maapiirkondade võrgustik, eelarve neli miljardit naela ja pühendunud meeskond. me oleme suurendanud ka sidusrühmade kaasamist maaelu arengupoliitika väljatöötamisel ja liider on meile nagu majakaks ma äh, olin Šoti parlamendis eelmisel nädalal, arutasime koostööd partneritega ja äh, see kohtumine näitas väga hästi, kui tähtis on võrgustik äh, ja milline roll on liidril maaelu arengus. vaatan nüüd kella ja kokkuvõtteks soovime jätkuvalt bürokraatiat vähendada rakenduse etapis, see on selge, aga siis on veel kaks olulist elementi liidri tuleviku suhtes. eelmisel nädalal see Maaelu Arengu Parlament, mis tuli kokku, tuletas mulle meelde, et mille, me peame kiirelt reageerima kohalikele vajadustele ja pakkuma uusi võimalusi, see peab saa-, saama harjumuseks eelmise aasta ehm, maaelu arenguprogrammide võitjad või auhinnasaajad olid kõik saanud ka toetust liidrilt. ma ei tea ühtegi teist mehhanismi võiks nii erinevaid projekte toetada, vannurite hooldus, eh, online müük, ehm, põllumajandus ja nii edasi. nüüd äh, Šotimaa äh, soovib praegu keskenduda äh, maaelu arengule, maa, maaelanikkonna vajadustele. Euroopa Liidus räägitakse nüüd nutikatest küladest ja ma kujutan ette, et peale kahe tuhande kahekümnendat aastat on liidril suur roll ja võimalus parandada sotsiaalset Äh, võrdsust maapiirkondades. et suur tänu veel kord, et te mulle sõna andsite yeah.. We thank you for coming, it was interesting and suur tänu, et te tulite te äh, siia ja et te näitasite, kuidas on võimalik kogemustest õppida, tänan. ja äh, nüüd Illich on töörühmast Kagu-Euroopa Äh, töörühmast ja saate nüüd väljaspool järjekorda sõna. suur tänu, daamid ja härrad. nagu te kuulsite, äh, ma äh, tulen Kagu-Euroopast ja ma olen maaelu arengu töörühma juht Kagu, Kagu-Euroopas Lääne, Lääne-Balkani riikide põllumajandusministrid moodustasid selle organisatsiooni ja mul on väga hea meel tänasel kuulamisel osaleda. liider on väga oluline poliitiline vahend maapiirkondades demokraatia arendamiseks ning äh, me alustasime EPARD liidri sarnaste meetmete rakendamisega ning Makedoonias näiteks oleme juba lõpule jõudnud ettevalmistustega, Serbias samuti on ettevalmistustööd lõpule jõudnud ja pro-, programm on algamas, teistes Lääne-Balkani riikides on natukene maha jäetud, aga eh, poliitiliselt sest plaanis peab ütlema, et Lääne-Balkani põllumajandusministrid tulid eelmisel nädalal kokku ja avaldasid poliitilist soovi äh, integreeruda ning ministrite de deklaratsiooni äh, võeti sisse ka viide liidrile, millele valitsused peaksid suurt tähelepanu pöörama nagu me oleme praegu äh, liidrisannaste meetmete rakendamise kogemusest näinud Lääne-Balkanil, äh, on äh, maaelu, maaelanikkond väga huvitatud erutunud nendest võimalustest ja väsinud praeguse majandusolukorra äh, probleemidest, aga äh, äh, kõike ma ei jõua teile praegu rääkida. külastage meie veebilehte. seal on juba esimesed hinnangud antud meie tööle, on näha, millega Lääne-Balkanil tegeldakse ja loodetavasti te toetate meid, kui Euroopa Parlament ja komisjon peavad liidri suhtes otsuseid vastu võtma. see on väga oluline poliitika meie jaoks, see on üks kõige olulisemaid meetmeid viimase kolmekümne aasta jooksul Euroopa Liidus üldse meie jaoks suur aitäh, et te meie tähelepanu juhtisite oma tähtsale regioonile ja nüüd tahaksin parlamendiliikmetele sõna anda annan sõna kolleeg Ansiööle, palun. suur tänu. Äh, ma olen isegi natuke üllatunud, et, et kohe mulle anti sõna. Äh, äh, need ettekanded olid väga huvitavad, mida me kuulsime ja eriti tahaksin Lääne-Balkani esindajat tänada, sest ma arvan, et just tema on toonud välja meie debatt leiti äh, äh, tuuma, nimelt seose demokraatia ja liidri vahel. Äh, muidugi küsimus on selles, kuidas seostada maaelu arengut ja, ja arengu käivitajaid siis mõtlema üheksakümne esimesele aastale, kuidas see programm ja indikaatorid on vä-, vä-, välja kujunenud, ma selgitan täpsemalt me oleme ju eh, põllumajandusühiskonnalt eh, tööstusühiskonnale arenenud, aga siis eh, viimase neljakümne aasta jooksul on väga individualistlikuks, hüperindustrialiseeritud ühiskonnaks meie ühiskond muutunud ja nüüd on vaja vaadata, kas me tõesti peaksime ainult SKT ja majanduskasvu järgi hindama arengut kogu territooriumil, ma arvan, et ei. meil on muid väljakutseid, kliima näiteks, energia, keskkonnakaitse, bioloogiline mitmekesisus, inimtervis ja ma arvan, et liidri kaudu kahjuks või õnneks äh, olen üheksakümne esimesel aastal olnud üks esimesi, kes liidri, liidriga hakkas tegelema ja nüüd ma olen näinud, kuidas see programm on arenenud äh, ühenduse programmiks ja täna äh, on liidri üks kõige olulisemaid elemente, ma ei tea, kas on võimalik tahaks investeerida kohalikesse algatustesse liidri kaudu, sest liider iseenesest äh, on äh, juba arengu käivitaja, sellesse tuleb panustada tulevikus. Äh, kui me võtame traditsioonilised klassikalised indikaatorid, võib-olla tuleks neid vaadelda geopoliitilises plaanis ja neid ümber hinnata igal juhul äh, maapiirkonnad vajavad tähelepanu ja äh, veel üks küsimus, äh, eelarvevahendid. kolleeg Fioreito kontrollikojast ütles, et tõesti, kui täna komisjoni eelarve ettepanekud on väga piiratud, Maaelu Arengu Fondi vahendeid vähendatakse kahekümne protsendi võrra, siis kuidas viia eh, eh, reforme läbi, see kõik halvab maa, maa arengut. Eh, muidugi, kui meil ei ole liidri jaoks raha, siis võib-olla tuleks liidri ülesehitus ja korraldus üldse ümber vaadata. suur tänu, järgmiseks härra Buda. suur tänu kõigepealt suur tänu äh, kõigile neile, kes korraldasid selle olulise debati. Äh, tähtis on tõsiselt arutada liidriprogrammi üle. ma arvan, et selle programmi edu tuleneb sellest, et äh, see toimib koha peal, kaugel poliitikutest. mulle teeb muret lisaväärtuse küsimus, liitriprogrammi tõhusus, see, millest rääkis Kontrollikoja esindaja. ma ei taha tagasi minna eilse diskussiooni juurde, kus räägiti, et poliitikud peavad otsustama, kas programm on äh, tõhus või mitte ja mitte Kontrollikoda, sellest ma ei räägi, aga kuidas välja arvutada see lisaväärtus, arvestades seda, mis on äh, kohalikul äh, tasandil elanikkonna käsutuses. me ei tohiks vaadata ainult seda, kui palju on kulutatud, sest see on äh, liiga kitsarinnaline lähenemine. Äh, tuleks mõelda, kuidas suudetakse Euroopa Liidu vahendeid ära kasutada. Rumeenias näiteks on praegu tegemist sigade Aafrika katkuga ja äh, siis soovitati öö, sigade hävitamiseks tuhastamisseadeldisi osta, aga maapiirkondades lihtsalt otsustati, et, et need on liiga kallid, seda ei teeta. kuidas hakata tegelikult midagi mõjutama maapiirkondades, et oleks tagatud erinevate piirkondade põllumeeste heaolu? nüüd tahaksin veel rääkida ka sellest äh, seireperioodist. viie aasta asemel võiks rakendada kümneaastast nii-öelda järelevalveperioodi, äh, äh, hindamisperioodi ja kui liikmesriigis toimub hindamine, siis võib-olla peaks ka keegi Euroopa Liidu tasandilt hindamist läbi viima ja samuti oleme tundnud vajadust äh, finantseerimise suurendamise järele. Äh, praegu öeldakse, et ettemakseid teenuste jaoks ei saa teha, aga kui me seda ei suuda, siis me vähendame ka äh, fondide vastuvõtuvõimet. suur tänu ja järgmiseks Prognonekmõju. kolme minuti pärast tuleb see teema lõpetada, palun arvestage sellega. suur tänu. Äh, loomulikult suur tänu kõigile, kes sõna võtsid, äh, kes tutvustasid igaüks oma vaatenurka selle programmi analüüsimisel ja nii nagu proua Kressle ütles, see pro-, on, liider on Euroopa programm, see on eluliselt tähtis kodanikele ja kahtlemata äh, on võimalik, võimatu üle hinnata seda, mis see programm kohtadel tähendab äh, äh, ning alahinnata selle programmi eelarve tähtsust. me teame, et seda programmi viivad ellu kohaliku arengu äh, äh, algatusrühmad, äh, need LAG-d, aga oluline on see, et kodanikuühiskond oleks kaasatud ja areneks demokraatia. Prantsusmaal on alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast regioonidele antud õigus kohalikku elu korraldada ja regioonid töötasid ise välja liidriprogramme koos siis kohalike algatusrühmadega ja see on väga oluline, sest see seos aitab paika panna eh, eh, kohalikud eesmärgid vastavalt üle-euroopalistele eesmärkidele. tõesti, see on väga väärtuslik eh, organisatsioon. ühest küljest toetatakse kohalikku kogukonda ja, ja ka poliitilist struktuuri ning ühendatakse Euroopa Liit Liidu eesmärkidega. kui me räägime eelarvest, siis eh, mida on vaja silmas pidada? viis protsenti, see eh, on umbes viisteist protsenti eh, maaelu arengufond, see moodustab viisteist protsenti eelarvest ja nüüd on oht, et see väheneb veelgi järgmise finantsraamistiku vältel ja olenemata sellest, millisel tasandil me ka ei töötaks, liidriprogramm on väga tähtis meie kodanikele. tahaksin ka meenutada, et äh, muidugi kõik näevad neid asju erinevalt. härra Figureido, äh, teie ütlesite, et Äh, ärakasutamisvõime liitrivahendite puhul oli ainult üksteist protsenti. Äh, mina olen vaadanud, mis toimub Prantsusmaal äh, ja maksete puhul liikmesriigi tasandil, Euroopa Liidu tasandil peab ütlema, et see absorptsioonivõime on ikkagi nelikümmend protsenti. ma ei tea, meil peavad olema usaldusväärsed andmed ja selle programmi puhul eh, on tekkinud segadus, arusaamatused. Eh, üldiselt ju kõik, eh, kes tegutsevad Euroopa tasandil, tunnustavad liidriprogrammi tähtsust kodanike jaoks. ja ehm, ma üt-, ütleksin Euroopa Kontrollikoja esindajale, et äh, palun äh, pange tähele, et meil oleksid usaldusväärsed arvandmed, et, et me õigesti suudaksime liidri tähtsust hinnata. meil on väga palju kohalikke algatusrühmi, kes, äh, kes mõistavad selle tähtsust. suur tänu ja järgmiseks annaksin sõna proua Schreierile. Eh, suur aitäh, tahaksin kõigile Eh, öelda aitäh täna hommikuste sõnavõttude eest. ma ei tea, kas siin mõni minu kaasmaalane ka on. mind eh, üllatab see, mida ma kuulsin, ma olen parlamendis olnud juba neli aastat ning iga nädal külastab mind eh, mõni grupp inimesi mõnest Hollandi külast ning räägime tihti ka Euroopa eelarvest ning äh, te rääkisite tegevusrühmadest, aga, aga mis on saanud tootja organisatsioonidest, naistootjate organisatsioonidest? Need äh, on äh, elusad tegutsevad organisatsioonid oma piirkondades ning nad isegi loovad töökohti just väikesed, väiketootjad. mulle tundub, et on väga kurb, et seda raha pole kasutatud. nagu siin enne äh, öeldud on, oleks võinud rohkem ära teha ning mul on konkreetne küsimus. eile rääkisime ÜPP tulevikust ning äh, eile õhtul kohtusime ka eh, Hollandi erikomisjoni esindajatega, minul on vaja informatsiooni, et esitada muudatusettepanekuid, et eh, võiksin kindel olla, et eh, need minu küla elanikud, teiste külade elanikud saaksid aru, mis kasu sellest kõigest on nende jaoks, nende koduümbruse jaoks. sest äh, neli nädalat tagasi eh, oli üks neist eh, siin, üks eh, külavanem ja ta ütles, et ma ei tea, mis nende projektidega peale hakata, millise ametniku poole peaksin pöörduma. suur aitäh teile. härra Häusling, palun. suur tänu võimaluse eest Eh, täna neid teemasid arutada. me oleme üsna ühel meelel, et liiderprogramm on üks programm, millel on kõige innovaatilisem lähenemisviis, alt ülespoole lähenemisviis. ja väga palju erinevaid osalisi võrgustatakse selle programmi kaudu ja nüüd tuleb siis esitada küsimus et, et üksteist protsenti seitsmest miljardist on ära kasutatud. see tekitab küsimusi. Eh, jah meil on suurepärane programm, kuulsime härra Schneiderilt, ainult me teame väga vähe selle kohta. jah, minagi olen ühest liideri piirkonnast ja tõesti meil on siiski noh, väheosalisi, aga tõesti see bürokraatia on olnud suureks tõkkeks teel, nii et nagu kontrollikoda ütles, et tõesti mõttekad, mõttekas programm, mõttekad projektid, aga me peame vaatama, kuidas seda kohandada. ja samas me peame ka loomulikult paindlikkuse ette nägema piirkondadele. meie liidri koordinaator ütleb, et tal läheb väga kaua aega selleks, et vaadata, kuhu programmi ossa projekt sa-, tuleks paigutada. ei saa jah, nii et meil on vaja ju seda programmi ja samas jäävad rahalised vahendid kasutamata sellest programmist. jah, teised kasutavad, aga Euroopa ei suuda sellega toime tulla. Thank you very much and uh, suur tänu ja enne, kui me anname uuesti sõna eh, lühikeste konkreetsete vastusteni ekspertidelt, tuleb viimane sõnavõtt härra Flanaganilt. kui nüüd eh, eh, liiderprogrammi positiivsetest tulemustest, neid on kõikjal minu kodulinnas ja neid kindlasti ka mujal tegelikult on siis äh, olukord selline, äh, ei, ei olnud kohta, kus teatrietendusi teha, on meil nüüd äh, Oscar Wilde'i isale pühendatud koht, meil on näiteks süstaklubi, mida meil varem pole olnud, vaimselt äh, Eh, ning ähm, eh, füüsiliselt äh, on see olukorda muutnud. võib-olla kui on raske edulugusid vaadata, igatahes kui mina vaatan ringi, kõikjal on neid elulugusid. näiteks äh, ma ise nägin, et keeruline oli fondidele ligi pääseda, näiteks Süstaklubi puhul. väga hea meel oli äh, Eh, eh, kui me raha saime, aga mõtlesime lõpuks, et kas poleks lihtsam olnud eh, laenu võtta. rahast oli lõpuks kasu, arvan, et on pisut irooniline, et räägime siin sellest, mis väärtus on liidrile kulutatud rahal, aga ma võin garanteerida, et kõik liidri jaoks töötab, saab tööd, ähm, et nad on, kõik need inimesed on täna tööl, aga sama ei saa öelda MEP-ide kohta, kus te täna kurat olete? ja nüüd saavad sõna eksperdid, kes esimesena soovib vastata. kõigepealt proua Loris Hoffmann. suur tänu. väga konkreetsed vastused mõnedes punktides, kuulsime liiderprogrammist, kuulsime raskustest, aga kuulsime ka uutest õigusloomest praeguse perioodi vältel mõte, et äh, homme on ainult üks indika-, järg-, tulevikus on ainult üks indikaator liideri jaoks, see pole tõsi, meil on äh, tulemusindikaatoreid äh, vähemalt viis, kuid meil on ka võimalik abstraktsel tasandil näitajaid kasutada, kui Äh, äh, meile öeldud, me peame mõõtma tulemusi koha peal ning see meie välja pakutud süsteem ongi selleks mõeldud, et äh, oleks, nii on võimalik välja töötada spetsiifilisemad indikaatorid, kui me seda teeme kogukonna tasandil, siis võime lahendada Šoti probleemi, kus on kakssada viiskümmend tuhat mõjunäitajat. väga raske on seda, oleks seda müüa teistele liiklusriikidele, peame eh, kogukonna näitajaid kasutama, mis on meil olemas ning meil on palju paremad eh, mõjunäitajad koha peal. ning veel üks eh, küsimus, mis puudutab kulusid ja sellega seotud probleeme ning see, mis puudutab makseid, siis oleme maksnud neliteist protsenti eelarvest, seda on vähe, sest äh, maaelu arengu osas on välja makstud äh, kolmkümmend kolm. meile see praegune olukord ei meeldi, meile meeldiks makseid kiirendada, aga olukord on selline, nagu ta on. peaksite teadma et, et kolmkümmend kuus protsenti on juba, äh, eelarvest on juba konkreetsetele pool, äh, programmidele välja jagatud ning te võtage arvesse ka seda, et liideri hiline algus, paljud seda mainisid see on väga keeruline süsteem, me kõik eh, peame põhjendama kulusid ja valikuid liikmesriikides ning see tähendab seda, et on vaja palju tagasisidet koha pealt ning neile ei ole sugugi seda lihtne eh, edastada. teine küsimus on see, et liikmesriigid alustasid väga eh, suure hilinemisega liideri kasutamist ja mõnedel juhtudel alles viimastel kuudel, ehk siis äh, äh IT-süsteemid mõnedes liikmesriikides on alles praegu äh, äh, valmis oma ülesannete täitmiseks. järgmisena härra Figueiredu. suur aitäh, härra esimees, ma sooviksin mõningaid märkusi teha Eh, nagu ma ütlesin oma esialgses eh, sõnavõtus, eh, toetus sellistele lähenemistele on täiesti olemas, aga see ei ole küsi-, siin ei ole küsimus toetuses või selles, kes on kõige tähtsam. ma sooviksin rääkida näitajatest, sest öeldakse, et üks või tei-, et ko-, kontrollikoda tekitab probleemi, ei võimalda investeeringuid teha ja nii edasi. aga tegelikult see probleem ei ole projektide arendamises, vaid kontrollikoda ei tekita probleeme, vaid ütleb, et oluline on see, et me saaksime käe, näha ja hinnata käega katsutavaid tulemusi, sest kui me neid küsimusi, tulemusi ootame, siis on lihtsam ka poliitiliselt eh, toetada eh, programme ja eh, välja töötada ka selliseid pro uusi programme, nagu seda on liider kontrollikoda tahab tulemusnäitajaid, mitte rakendusnäitajaid ning kui öeldakse, et peaksime laiendama investeeringute perioodi kümneks aastaks, siis me soovime, et see muutuks tõhusamaks. me peame mõjuma, me, me mõjusid hindama ja analüüsima, sest kui me ei kasuta usaldusväärselt indikaatoreid, siis see tõhusus äh, tähendab seda, et meile on äh, nende programmide edasise, väikeste programmide edasises kasutuses probleeme. And uh, finally Mr Proud. viimasena kõneleja. ma olen nõus sellega, et äh, liideri kohta on võimalik äh, väga palju head öelda. ma olen nõus ka sellega, et äh, bürokraatia on üks põhjuseid, mis äh, esile tõstetakse vähemalt Šotimaal. kuid ma arvan ja ma arvan, et peame sellega edasi tegelema. Äh, Need, see puudutab IT-süsteemide kasutuskõlblikkust ning äh, praegusel hetkel on probleeme just kohalikul tasandil, seega peame olema võimelised eh, edasi tegutsema. Eh, Josephine rääkis eh, kahesaja viiekümnest näitajast. meie olime Šotimaal väga üllatunud, kui me nägesime, nägime, kui kohutavalt palju on nende strateegiate jaoks indikaatoreid välja töötatud Äh, üritasime äh, uued välja töötada, äh, kuid oluline on see, et kohalikud strateegiad töötatakse välja kohalike tegevusgruppide poolt ja üritame aidata neil ka aru saada, kuidas nad oma ülesandeid paremini täita saaksid eh, ja kuidas nad nutikamalt toimiksid. üldiselt eh, ma arvan aga, et peaksime praegusel hetkel keskenduma rohkem eh, hinnangutele, kui soovite paremini aru saada sellest, mis ja mismoodi toimub, siis tuleb kõigepealt mõtlema, millised näitajad tuleks kõigepealt välja töötada ja ma ütleks äh, ka seda, et meie kogemused Šotimaal näitavad äh, seda, et äh, liideril on olnud väga palju näiteid selle kohta, kuidas Eh, üksinda eristud euro võib kaasa tuua eh, kuni kümme eurot. see näitab, eh, et, et need investeeringud olid tõesti väärtuslikud ja see, seda peaks ka rõhutama. suur aitäh. ja annan veel kord sõna ekspertidele. ja kui lubate ja lähme siis äh, järgmise päevakorra juurde ja nüüd äh, anname esimesele ähm, sõna äh, sidusrühmade esindajatele, et nad esitaks oma ähm, seisukohti. innovatiivi, duue presentatsiooni. kaks sõnavõttu ja räägime sellest, kuidas äh, võiks äh, juhtimist paremini teha ja tahaksin nüüd anda sõna eksperti Maria Joao, äh, kes on Euroopa liider maailma, maaelu arendamiseks. tere tulemast siia Portugalist. enne kui ma annan talle sõna, sooviksin teile meenutada, et Teil on üheksa ja pool minutit. Ehm, e ma tänan põllumajanduse ja maaelu arengukomisjoni ja eelarve kontrolli komisjoni selle kuulamise eest liideri teemal ja suur tänu selle kutse eest eh, ka meile. ELARD, Euroopa Liiderühenduse Maaelu Arenguks eh, on loodud aastal tuhat üheksasada üheksakümmend ja see ühendab väga paljusid osalisi kõikjalt Euroopa Liidust. Elardi eesmärk on maapiirkondade elukvaliteeti parandada, samuti liidermetoodikat äh, tutvustada ja tugevdada e, ja samuti kogukonna juhitud kohalikku arengut tuhendada. mina siin esindan kohalikke partnereid, mm, kohalikke tegevusrühmasid ja tahan teha ettepanekuid, küsimusi tõstatada ja ka väljakutsetest rääkida jah, üheksakümne esimesest aastast peale me oleme näinud kahte väga tähtsat etappi liideri arengus. Äh, alguses me arvasime, et liider ei omanda kunagi sellist kuju, nagu me soovinuks. Äh, liider äh, integreeriti kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmitööperioodi. me leidsime, kartsime, et eh, võib-olla tõesti, et maaelu arenguprogrammidesse mm, ei õnnestu liidrit korralikult integreerida. aga me nägime, et liider tõesti öö, eh, Äh, hakkas kanda kinnitama, aga paraku mitte kõikides liikmesriikides. kui üheksakümne esimesel aastal liider loodi, see oli täiesti uudne algatus ja eesmärgiks oli koostöö kodanikuühiskonna avalike asutuste pool, vahel äh, ja hakati looma kohalikke tegevusrühmasid, LAG-sid, laage. ja see oli altpoolt ülespoole lähenemisviis aga tegelikult ikkagi ettekirjutusi tehti ülevalt poolt allapoole ja Euroopa Komisjon juhtis kogu protsessi. liider oli tegelikult esimene programm, kus oli otsene seos Euroopa Liidu ja kohaliku tasandi vahel. ja paljudes maapiirkondades Euroopa Liides, Liidus liider esimest korda viis inimesed ka kontakti Euroopa Liiduga ja seda ÜPP raames ka investeeringud jõudsid palju lähemale kohalikele, mitte ainult äh, põllumajanduses, vaid ka laiemalt. ja me nägime aastate pikku, et kohalikud tegevusrühmad üha levivad Euroopas ja tugevnevad, aga seda erineval viisil ja see näitab, äh, kuivõrd oluline see programm on kõikjal Euroopa Liidus, isegi teised riigid on ühinenud nagu Gruusia, Moldaavia ja Mosambiik, Ladina-Ameerika ja Hiina oma ka teevad esimesi samme. üleminekuperioodidel, perioodide vahel eh, tihti seati liideri tõhusus ja rakendamine kahtluse alla. ikka ja jälle eh, tegi liider läbi selles plaanis hindamise Äh, nüüd, mis puudutab projektide väljavalikut ja ootusi, mis on liiderilt kohalikule arengule, siis liider ei ole korraldusasutuste jaoks sugugi prioriteetne. pärast aastat kaks tuhat kakskümmend me loodame, et väheneb aeg, mis kulub öö, öö, öö, kohalikel tegevusrühmadel bürokraatia peale me äh, loodame, et ka programmide eesmärgid äh, hinnatakse veel kord ümber. tähtis on, et maapiirkond areng saaks olla dünaamiline ja me peame arvestama, et see instrument loodi aastal üheksakümmend üks, väga ammu tagasi. kuidas ikkagi saavutada need tulemused, see mõju, mida me kõik taotleme? programmi tööperioodi lõpus, kui me teost kasutame eh, seiret ja järelevalvet, siis me ka veendume, et indikaatorid liiderprogrammi jaoks koondavad tähelepanu inimeste arvule, kes on hõlmatud programmidega, samuti töökohtade arvule, eh, töökohtade juurde loomisel, see loomulikult on kõik väga oluline, aga meil on vaja leida viise, kuidas mõju teistmoodi hinnata, uued ideed, mõttelaadi muutus mis siis tegelikult toimub koha peal, millised üritused on aset leidnud, millist uut liiki teenuseid on hakatud osutama tänu liiderile, millised on unikaalsed tooted tänu liiderile ühes või teises piirkonnas välja töötatud tänu liiderile. jah tähtis on, et me saavutaksime käegakatsutavaid tulemusi liideri abil, aga iga kord, kui me vaatame läbi projekti, äh, programmi, ei saa äh, jälle hakata küsima, kas see programm on mõttekas. jah, äh, mai lõpus, juunis tulid komisjonilt uued ettepanekud liideri kohta, aga ainult osaliselt vastavad nad meie ootustele. maaelu arengu põllumajandusfond ja äh, kogu, kogukonna juhitud kohalik areng, me näeme, et olukord on läinud keerulisemaks pigem ettepanekute kaudu. me peame kõigepealt saama suurema selguse, mis siis on välja pakutud muutustena. tähtis on maaelu areng lahku lüüa ühtekuuluvuspoliitikast ja EAFRD ja Leader programm iseäranis omavad väga tugevat sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kohaliku arengu aspekti. investeeringud sellesse koha peal on niivõrd olulised kohalike elus. sellepärast juudras rahalistele vahenditele on ülioluline ühtekuuluvuspoliitika tegelikult kannatab selle uue lähenemisviisi tõttu, mis liiderile on välja pakutud. meil on vaja ju ühtset lähenemisviisi arengule, me ei tohi nõrgendada seoseid otsetoetuste vahel ja poliitika eesmärkide vahel. ja kui me räägime järgmisest perioodist, meil on vaja suuremat öö, osa MFF-ist, suuremat öö, toetust liiderile ja ka ühtekuuluvuspoliitikale ja meil on vaja ka paremini koordineerida ja taotleda sünergiat. me peame vaatama, kuidas uut viisi edasi liikuda, kuidas suurendada oma suutlikkust ja võimekust. praegu on olukord kohapealsetele tegutsejatele väga keeruline praegu on meil on vaja integreeritud jätkusuutlikku maaelu arengut, mis peab tuginema kolmele sambale, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline ja keskkonna areng. nii et kõik juhtimistasandid peavad olema kaasatud mida me täna oleme näinud, et kogukonna juhitud kohalik areng ei ole nii ellu rakendunud, nagu me soovinuks, liiga palju on bürokraatiat ja halduskoormus on seetõttu väga suur ja inimesed istuvad hoopis büroodes selle asemel, et olla koha peal väljas ja ühtne kulude arvestamise süsteem. samuti see on vajalik ja tuleb näha partneritena kõiki osalusi. peab valitsema usaldus kõigi osaliste vahel. ainult nii on võimalik üheskoos eesmärgid täita, kõikjal Euroopas on nendest asjadest räägitud, meiegi oleme oma kogemustest kohalike tegevusrühmadega rääkinud ja möödunud aastal tuli meil dokument, kus me rääkisime tulevused, tulevikust ja liideri uuendamisest ja ka kogukonna juhitud kohaliku arengu uuendamisest Euroopas. jah, see on see, mida me tahame näha. me tahame äh, sellist äh, ahelat, me tahame ka reservifondi loomist, liider CLLD, reservfond, mis oleks siis osa struktuurifondidest ja tagaks vajalikud investeeringud nüüd selline tege-, toimiv liider CLD eh, programm vajab sellist ühtset juhtivat organit, nii nagu Rootsi mudel praegu ette näeb. Eh, tähtis on, et laagidel oleks garantii, et nad saaksid omaenda projekte välja arendada ja saaksid ka vajaliku toetuse selleks. Eh, aga mitte selline liider a la carte programm, kus siis nopitakse sobivat kolmsada inimest äh, olid kahekümne viiest Euroopa Liidu liikmesriigist novembrikuus koos, äh, vahetasime kogemusi, rääkisime minevikust, rääkisime tulevikust ja tegime ka terve rea ettepanekuid, äh, mis puudutavad kogu Euroopa Liitu. nüüd ÜPP vahendite vähendamisega seoses Eh, jah, miinimum eh, saab ainult viis protsenti EAFRD-st, maailma arengu põllumajandus, maailma arengu põllumajandusfondist ja see tekitab probleeme, on oht, et liikmesriigid isegi jätavad kasutamata sellegi viis protsenti EAFRD-st. me loodame, et komisjon seisab hea selle eest, et tõesti see programm saaks täiel määral ära kasutatud. ja me soovime et, et viiest protsendist saaks kümme protsenti ja kaheksakümne protsendiline kaasfinantseerimise määr oleks Euroopa Liidu poolt. me tahame suuremat paindlikkust ka koha peal, et saaks paremini kohandada kohalikele oludele Pro. ja kui me vaatame tuleviku väljakutseid, mis koha peal on siis me arvame, et kakskümmend viis aastat kogemusi, mis kohalikel tegevusrühmadel on, on suur-suur väärtus. ja on vaja toetada neid inimesi, kes on väga palju saavutanud koha peal. Äh, lähenemisviis peab olema äh, terviklik, mõnikord jah, koondatakse tähelepanu ikka kõige rohkem haldusaspektidele ja korraldusasutuse tegemistele meil on vaja rõhk panna just tegevustele koha peal, tõsta eh, tõhusust, eh, suurendada usaldust eh, rahva hulgas Euroopa Liidu vastu. liider aitab seda teha. me peame ka tegelema väljakutsetega, mis meie planeedil on pidama silmas jätkusuutliku arengu eesmärke. agendat kaks tuhat kolmkümmend, meil on vaja lahendusi nendele probleemidele, mis kohalike kogukondade ees on, et lahendused oleksid jätkusuutlikud. suur aitäh teile teie ettepanekute ja sõnavõtu eest ja nüüd lähme siis edasi Itaaliasse. ja Ricardo Fargione saab kümme minutit kõneaega Eh, suur aitäh teile, härra esimees, külas, küllakutse eest suur aitäh, lugupeetud parlamendiliikmed. ma üritan äh, piirduda kümne minutiga ning tahaks äh, rääkida olukorrast Euroopast äh, ja keskendun liidri kasutamisele Itaalias, rääkides tugevatest ja nõrkadest külgedest selles projekti juures ning tahaksin lisada ühtlasi ka mõningaid ettepanekuid, mida äh, võiks äh, kasutada, et parandada äh, liideri edasises kasutamises pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. nüüd te näete siin siis, kui palju on kohalikke tegevusrühmi üle Euroopa, üle kolme tuhande ning nad, paljud neist on sealt ka Faderi fondiga, maaelu arenguga ning äh, teised seotud ka FEAMP-i ja LSV-ga ja nii edasi. sellest äh, on selgelt näha, et kümme äh, riiki Euroopa Liidus äh, on saanud seitsekümmend protsenti kohalikest tegevusrühmadest, nii et suur osa toetus on jäänud Eh, mõningatele riikidele, eh, kümnele riigile konkreetselt ja teistele on jäänud kakskümmend viis protsenti ning eh, see tähendab siis seda, et erildatud vahenditest kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend liideriprojektidele null koma üheksa protsenti ning ka siin Eh, näitab see, et eh, suur osa sellest, eh, suur, see ei moodusta suurt osast eelarvest ning nagu ma ütlesin, et sellel programmil on häid ja ka halbu külge, mida saaks parandada järgmise programmeerimisperioodi vältel. praegusel hetkel on kakssada kolmkümmend viis teadaolevat tegevusrüh-, ma, e, e, millele on jaotuse käigus eraldatud üks koma kaks e, miljardit eurot ning viimastel aastatel on ressursijaotus suurenenud ning ka samuti kohalikke tegevusrühmi, nagu me aga näeme, Eh, siin on ka endiselt raskusi, mida võiks olla võimalik jalu, eh, parandada korrektiive tehes. Itaalias maaelu arengu regionaliseeritud kasutamine eh, tähendab, hõlmab kahtekümmend ühte programmi ning see tulemuslikkus erineb erinevates piirkondades sest äh, riiklik keskmine on viis koma kaheksa protsenti kasutamistaseses, näete, äh, tumerohelisel kaardil on, äh, kes, kus on see määr üle seitsme protsendi ning näeme, et tegevusmäär ning kulude määr Itaaliat ei ole piisav see ei ole eh, Faderi kasutuse määrade kõrgusel ning kuuskümmend protsenti eraldatud vahenditest eh, kohalikele tegevusrühmadele Itaalias eh, on eraldatud neile, kes olid tuntud juba eelmise programmeerimisperioodi vältel ning see võib äh, tähendada ka seda, et haldus, äh, et juhtimiskulusid äh, taas finantseeritakse ning need ressursid on siis sellised, mis ei lähe otseselt põllumajandusse kõigest, kõigest kolmteist protsenti minna, jõuavad uutele uutesse eh, piirkondadesse, see kaart näitab, milline on eh, fii-, eh, milline on dimensioon nendele programmidele ja Itaalias ning nagu ma ütlesin, et see vastuvõtmisvõime on väga erinev ning näeme siin, et tegevus ehm, on takerdunud väga paljudes piirkondades liideri kasutamisele ning see, kui mm, hilinemine on seotud sellega, et et äh, kui me räägime siin ühe koma äh, kahest miljardist eurost, on suudetud vastu võtta vaid kuuskümmend miljonit ning need on seotud ka sellega, kui keerulised meetmed äh, on seotud, need ei ole ainult Itaalia probleem, vaid ja nagu eelnevates kõnes, sõnavõttudes öeldi, tegemist on probleemiga, mis puudutab kogu Euroopa Liitu, samas aga kulude äh, kasv eh, on ähm, olnud äh, siis äh, kaheksateist koma kolmkümmend viis äh, protsenti e, ja e, see e, võib tähendada muidugi ka seda, et, et ka muude vahendite kasutusvõime tegelikult väheneb ning me oleme välja töötanud ka väga e, täpse analüüsi kogu Itaalia territooriumi kohta, et e, välja selgitada, e, kuidas vahendeid kasutatakse ning selle kaardi pealt võite näha, kui palju või millised need on, nagu te näete, kulud, vahendite kasutamine on tugevalt hilinenud paljudes piirkondades, siin on seda diapositiivi peal veel paremini näha, see mm, Eh, eh, nagu te näete, eh, siin te näete tulemust regioonipõhiselt ning näete ka, ka seda, kui palju on vahendeid eraldatud kohalikele tegevusrühmadele. üldjoontes on esitatud võrdlused ning näete ühtlasi ka seda, Eh, kuidas on üritatud toetada eh, noori eh, põllumehi punases, näete seda, et enamus piirkondadest ja maaelu arenguprogrammidest on madalam sellest, mis on eraldatud kohalikele tegevusrühmadele. kuid praegusel hetkel võib öelda, et olnud äh, väga raske tulla toime kõigi taotlustega, mis noorte põllumeeste poolt esitatud on äh, kahe tuhande kahekümnenda aastani, sest, äh, sest praegusel hetkel on esitatud juba kolmkümmend tuhandet taotlust, kuid vastas külje pealt võib öelda, et kohalike tegevusrühmade toetamine on, selle rakendamine on aeg-ajalt Ähm, äh, aeg-ajalt keeruline olnud. nüüd mõningad äh, ähm, mõtted äh, võimalike arengute kohta Itaalias ähm, programmeerimisperioodil kaks tuhat seitse, kolmteist mõni mõningates ei old-, ei suudetud vastu võtta finantsvahendeid, kakskümmend protsenti kuludest läheb lihtsalt tegevuskuludesse ning Eh, see eh, tähendab seda, et nad ei lähe otseselt põllumajanduse arengusse ning, eh, ning kohalikud tegevusrühmade toetus ei jõua tihtipeale põllumajandussektorisse ning mis puudutab Eh, valikumenetlusi kohalike tegevusrühmade juures, siis tihtipeale on tegemist väga bürokraatlike ja keeruliste protsessidega, mis, eh, mida mainiti ka eelnevates sõnavõttudes, see puudutab ka eh, bürokraatlike nõudmiste tegelikku vähendamist ning kokkuvõtteks, et kõneajast kinni pidada ning äh, Äh, ma arvan ühtlasi, et peaks äh, olema võimalik liikmesriikidel otsustada, milliseid äh, ressursse oleks kõige parem kasutada, mille jaoks liideri programmi juures ning iga liikmesriik peaks saama otsustada need oma vajadustele vastavalt, oma omapäradele vastavalt, see, et ei oleks äh, Eh, kohustus eh, jääda viie protsendi juurde vahendites võiks välja pakkuda ka näiteks eh, teiste fondide kasutamise võimalus, näiteks ühtsuspoliitika valdkonnast eesmärkide põhiseid toetuseid ning nagu ma teile ütlesin, vajalik oleks tegeleda lihtsustamisega ning lõpetuseks ütleksin ka seda, et et äh, oleks hea, kui äh, äh, mm, oleks võimalik lagi tegevuskulusid vähendada, juhtimiskulusid vähendada. suur aitäh, Ricardo. Dieci minuti, very, very grateful. And um, just to make nüüd katsume oma koosoleku veelgi huvitavamaks teha ja ma olen praegu siis juhataja kohal ja annan härra Paolo Sotole sõna, ajame natukene kõnelejate järjekorra segi. kas teile sobib see? The influential members agreed. austatud parlamendiliikmed nõustusid. Thank you very much for inviting me to suur tänu kutse eest sellele olulisele koosolekule, hakkan rääkima oma isiklikust seisukohast. püüan kuidagi kokku võtta oma kogemused ja eh, ma olin üks Hispaania esimesi liidrijuhte ja nüüd töötan Euroopa Maaelu Arengu Võrgustikus olen kasutanud erinevatesse võrgustikesse selle pika perioodi jooksul ja ta, olen palju õppetunde saanud ja võib-olla räägiksin mõnedest mõtetest ka tuleviku suunas. nüüd äh, <clears throat> mul on PowerPoint esitlus, seal on liiga palju kirjas äh,. vaatan selle kiirelt läbi äh, kaks eh, elementi tänases debatis on olulised, üks puudutab tulemuste mõõtmist ja teine on tulemuste saavutamist või võimaldamist. Eh, nad ei ole üksteisega sugugi vastuolus. ja ma tahaksin rääkida kogu perioodist, vaadake seda diagrammi, eh, liidri väljakujunemisperioodil oli siis nagu kaks murrangulist perioodi, kõigepealt pilootprojektist äh, äh, Leader plussiks, see on nagu lapsepõlv ja teine periood on siis teismelise periood, kus programm kujunes täiskasvanuks, see oli keeruline periood. see lapsepõlve etapp ei olnud keeruline, aga suur hüpe toimus siis, kui nooruks sirgus täiskasvanuks ja muutus selliseks põhivooluprogrammiks. Lähen nüüd tagasi oma äh, äh, esitluses ja äh, tegelikult on väga keeruline ajas tagasi minna ja meelde tuletada, mida siis kunagi üldse tehti. räägin perioodist, kus ei olnudki kohalikke tooteid ja kohalikul ko,, kohtadel polnud töökohti ja nüüd ma räägin siin ühest piirkonnast, kus turistide majutus kahekümne viie aasta jooksul kasvas saja viiekümnelt kahe tuhandele, kohalisi tooteid kümnelt sajale, kirsside eksport kümme, kümnelt protsendilt kuuekümne protsendile, uusi ettevõtteid üle saja viiekümne ja muidugi äh, kõike toimunud liidri tõttu, aga liider oli eluliselt tähtis selleks, et algatused äh, ellu viia, et toetada ettevõtjaid, kõigepealt leida ettevõtjad, toetada neid, toetada inimesi. ilma liidrita ei oleks see kõik toimunud nii kiirelt. nüüd, millised olid elu, äh, vabandust, edu elemendid? kõigepealt Äh, võimekuse suurendamine ja innustamine, teiseks äh, pehmete ja tugevamate meetmete kombineerimine vastavalt kohalikele vajadustele, kolmandaks paindlikkus, äh, mis tähendas kohandamist piirkonna vajadustele, me tegutsesime väga kiirelt, kiirus on oluline. meil oli juba Maaelu Arengufond, Sotsiaalfond, ja, ja teised ja, ja põllumajandus juba toimis, pidime, et see, pidime tegema nii, et see kõik säiliks, aga me võimendaksime neid. nüüd see oli äh, siis äh, pilt arvandustest, nüüd äh, graafiline näide sellest, kuidas kogukond on paindlikke meetmeid kasutanud selleks, et uusi ideid Äh, ellu viia äh, nii-öelda kasvufirmade kaudu. Ähm, veel kaks olulist märkust. Äh, aja jooksul saadi aru, et liider oli ja on ainus Euroopa Liidu ülene programm, kus institutsioonid ütlevad kohalikele inimestele, me usaldame teid. koostage ise strateegia, valige ise projektid see on väga oluline samm ja see, et üle kolme tuhande kohaliku tegevusrühma on loodud, on juba äh, iseenesest kapital, mida tuleb ära kasutada. teiseks oli selgelt näha, et liider polnud mingite standardmeetmete äh, elluviimise programm, ei, see oli nagu laborat-, moratoorium, eh, kus toetatakse uuendusi ja, ja eh, nende elluviimist. laboratoorium samuti kohaliku demokraatia jaoks, mida siin öeldi ja praeguses olukorras on see oluline ka, et selle abil korra-, eh, ühendatakse või seostatakse kohalikke kogukondi Euroopa Liidu tasandiga. nüüd mul on ka äh, kalandusvõrgustike kogemus, liider laienes ka rannikualadele ja äh, oluline kogemus sellest on see, et loodi et tihe side äh, kalameestega. üldine põllumajandusala areng toimus, aga nüüd oli tähtis sektoripõhine lähenemine, integreerida ka kalandus sellesse üldisesse põllumajandusfirma arengu, arengusse seda tuleb praegu ka arvesse võtta. edasi, järgmine etapp. nagu me ütlesime, kahe tuhande seitsmendal aastal toimus murranguline muutus, liiter äh, äh, kasvas kahekordselt ning muutus põhivooluprogrammiks äh, aga omal ajal anti välja kontrollikoja raport, öeldi, et liidrit ei rakendata asjakohaselt ja siis komisjon tuli kokku, otsustati suunised ja ühissätete määrus välja töötada, mis siis selgitasid detailselt, kuidas asju võiks parandada ja ja paljud kontrollikoja järeldused, neid võeti ka arvesse, aga ikkagi ei läinud kõik nii, nagu sooviti ja mis siis toimus, head kavatsused igal tasandil, aga äh, igal tasandil tuli natukene keerukust juurde ja meie hiljutine uuring, mis on siin märgitud punasega, näitas, et intervjueeriti siis see äh, umbes seitsesadat kogu äh, kohaliku tegevusrühma ja äh, kaheksakümmend neli protsenti ütles, et nende äh, liidri tegevust piirab bürokraatia, liigne halduskoormus ja selle järgmise graafiku all on näha, et uute väljakutsetega toimetulemiseks on innovatsiooni vaja, koostööd vaja ja just seda oli kõige raskem saavutada selle uuringu järgi ja nüüd vaadake neid arvandmeid äh, selle tabeli all. liikmesriikide erinevused on tohutud, siin on näha, et innovatiivsete lahenduste leidmisel on parimatel ja ja äh, kõige viletsamate liikmesriikide vahe tohutu suur parimad ütlevad sada protsenti on võimalik, eh, halvimad suudavad ainult ellu viia üksteist protsenti innovatiivsetest lahendustest. edasi, mida siis tulevik toob? kõigepealt tuleb liidris toetada seda, mis hästi toimib. seega juba eh, eh, seda juba arvestatakse, ma kõigest ei suuda rääkida, aga mul on PowerPointi esitluses ka lingid Belgias näiteks kohaliku toidu ökosüsteemi loomine Saksamaal, bioenergiakülad, Wales, roheline ringmajandus, Prantsusmaa, eh, digitaalareng kohalikul tasandil, uus kontseptsioon nutiküladest, samuti CLLD toetab lairibaühenduse viimist küladesse ja nii edasi ja nii edasi. kõik Äh, on täiesti värsked uued küsimused, mis on tõstatatud tänu liidrile ja liidrirühmad võimaldavad nii-öelda käivitada äh, kõiki neid, äh, neid projekte. tuleb teha nii, et kõik tõesti ka ellu viidaks, siis on meil visioon Luksemburgist, seda näidati Austrias viimasel te territooriumil, no juhtkond peaks aitama testida uusi kontseptsioone, kaasfinantseerida software ja hardware investeeringuid tarkvarasse, riistvarasse ning ka toetada kohalikul tasandil mõtlemist ja nii edasi kuidas me saame näidata siis tõesti, et liider toimib, nõustun paljude mõtetega, mis siin välja käidi, palju enam on vaja ära teha selleks, et leida üles lisaväärtust, vaadake tabeli vasakut poolt, siin on tavanäitajad, mida kasutatakse ehm, liidri tegevuse mõõtmiseks, näete, meil on uuring kohtadel äh, läbi viidud ja see on nii-öelda mitteametlik töö, külastati üheksat Austria projekti, siis tuli välja, et üheksa projekti oli ainult üheksa töökohta loodud ja tegemist ei olnud töökohtade loomise projektidega, aga vaadake, mis veel saavutati. viiskümmend üks tuhat vabatahtlikku töötundi kolmsada nelikümmend neli partnerit kaasatud, uusi gruppe moodustatud kakssada viiskümmend teiste projektidega seosed, nelikümmend kaheksa ja nii edasi ja nii edasi. kõiki neid asju võiks palju paremini peegeldada. aga see on kõik võimalik. nii. ja lõpetuseks teen kokkuvõtted. Need soovitused, mida osalejad tegid meie viimasel seminaril Rüstis Austrias. Need on väga olulised soovitused põhiline oli see, et meil peab olema häid reegleid, aga nad peavad sobima eh, meie seatud eesmärkidega. Eh, oluline on liitri eeskirju eh, teistest eeskirjadest eristada, sest sageli kui liider integreeriti teistesse programmidesse, nõuti hoopis teistsuguste reeglite täitmist kolmandaks tuleb teha nii, et äh, reeglid võimaldavad innustamist, väikeprojektide, pilootprojektide elluviimist äh, ja nii edasi. Äh, kõik see peab olema lubatud, aga praktikas on see siiski olnud keeruline, nüüd tuleb tulevikus teha nii, et erinevates riikides kõik see ka rakenduks ja toimiks. edasi, järgmiseks tuleb kohalikke inimesi kaasata eeskirjade väljamõtlemisel. kogu süsteem peab tegelikult koos toimima alates kohalikust tasandist, regionaaltasandist kuni komisjonini, et üheskoos töötatakse eeskirjad välja ja selle kaudu võimaldatakse saavutada eesmärke. ja neljandaks, just nii, nagu siin öeldi me peame koostööd tegema eh, tulemuslikkuse nimel ja vastavad näitajad välja töötama. Need näitajad, mis siis võimaldavad hinnata, milline on olnud programmi tegelik lisaväärtus ja lõpuks oluline ei ole mitte paberil suuniste väljaandmine või isegi mitte määruste väljatöötamine, ei midagi peab liikuma hakkama kohtadel, Alister ütles, kui tähtsad on kohalikud võrgustikud, näiteks koolitused, kogemuste vahetamised, mitte ainult kohalikul tasandil, igal pool, nii et asjad tõesti toimiksid. suur aitäh, härra Soto. ma pean ütlema, et teie esimene näide äh, mõjus mulle väga hästi. Äh, see puudutas kirsse ja ma usun, et kaks meie komisjoni liiget eh, kindlasti toetavad sellist, eh, sellist kirsikorjamist, aga kirside noppimist, seda Theresa meile küll ei tohi lubada ja nüüd kolleeg Lukas, palun. Robert Lukisch aus mina olen Robert Lukes Austriast ja lähen saksa keelele üle. ma olen nõuandja ja olen väga palju liiderhindamisi läbi teinud. küll teistsuguses kontekstides. ja ma tänan nüüd selle võimaluse eest võtta sõna sellel väga tähtsal teemal. liider Eh, see oli ühenduse algatus, mis loodi üheksakümnendate alguses. jah, neid oli tollal selliseid algatusi kokku kolmteist ja nendel oli kolmene eh, nagu fookuspunkt. Eh, oli vaja leida olukorrale vastavaid lahendusi nendele Euroopa Liidu ülestele väljakutsetele lahendusi leida ja ka uusi viise järele proovida nii et tegemist oli nagu eksperimenteerimisega ja samas oli vaja ka vahendada kogemusi, võrke luua ähm, ja koostööd edendada. Äh, peale äh, liideri oli veel Urban ja Interreg ja Equal. Äh, nemad olid alles kokku kolmeteistkümnest liider on üks, kes ellu jäi ja ainus, kes on ka selle algatusliku iseloomu säilitanud. liider on teooria, ta on ka meetod ja liider on ka toetusmeede. kolm asja minu arvates on otsustavad, tänu millele liider Äh, on üle, ellu jäänud teiste algatustega võrreldes. kõigepealt äh, ta loob raamistiku sotsiaalseks innovatsiooniks. innovatsioon on liideriks äh, põhimõtteid, aga see ei ole tehnoloogiline innovatsioon, ähm, mis on nagu jätkusuutlikule pime me räägime siin tehisintellektist, Äh, sotsiaalmeediast, äh, aga see ei tähenda, tähenda seda, et äh, see kuhugi positiivseni välja viib, aga kui me räägime sotsiaalsest innovatsioonist, siis see ikkagi rikastab kõikide heaolu. vastasel korral ei oleks mõtet rääkida sotsiaalsest innovatsioonist ja tõepoolest eh, liider ongi ennekõike sotsiaalse innovatsiooni programm, aga ka jah, siin on ka tehnoloogilised majanduslikud aspektid ja teiseks liider eh, tõesti probleemidele ja väljakutsetele eh, läheneb väga innovaatiliselt ja väga mitmekesisused on, on need osalised, keda eh, ühendavad partnerlussuhted ja kes otsivad ühiseid lahendusi. lokaalsed partnerlussuhted nüüd liideri põhimõtted. liider on meetod ja puudutab äh, liideri põhimõtete äh, seda äh, koha peal, kohapealsete lahenduste otsimise põhimõtted, altpoolt ülespoole lähenemisviisiga kohalike partnerlussuhete loomine, selline mitme sektori põhine lähenemisviis, integratsioon ja koostöö mis äh, läheb veel kaugemale kohapealsest tasandist ja loomulikult võrkude loomine. ja siin on veel üks põhimõte, mis üheksakümnendatel aastatel oli väga aktuaalne, nimelt detsentraliseeritud juhtimine ja rahastamine. Äh, jah, äh, see on pea kadunud nüüd järgmisel perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja CLLD määrus ütleb, et et äh, kohalikud partnerlussuhted on täielikult vastutavad äh, kohalikud äh, arengustrateegia ellurakendamise, väljatöötamise ellurakendamise eest on nüüd jälle kirjas, aga ikkagi see detsentraliseerimise põhimõte on tohutult tähtis põhimõte. ja kipub nagu tahapaanile jääma nüüd teooria, mida liider endast kujutab, see on väga tähtis just meile, hindajatele. me alati lähtume ju sekkumise teooriast ja milline loogika on olnud selle toetusprogrammi loomise aluseks ja me kontrollime, kas see loogika, mis oli hüpoteetiline, on ennast nüüd tõestanud ja õige olnud. ja me vaatame ka siis, kuidas äh, järgmiste sekkumistega veelgi täpsustada ja parandada protsesse. nüüd hindajad teavad täpselt, et äh, edu äh, jah, tuleneb meetodi õigsusest ja see on nüüd pisut keeruline sest siin ei ole nii, et saab täpselt mõõta, et sisend ja väljund äh, siin protsessis on tegelikult üsna sarnased. kui ma investeerin koostöösse, siis toimub mul just koostöö ja tulem on ka koostöö ja osalemine äh, jah, ka on seadnud eesmärgiks rohkem osalust ja mõõdetavaks muutub see alles siis, kui me toimet hindame mõju hindame, kuidas on võimalusi ära kasutatud. aga hindamist ei saa väga kitsapõhjaliselt teha. mõõtmise mehhanisme ei saa puhtmehaaniliselt kasutada, hindamine on teadus, on selline rakendusteadus, mis Eh, puudutab mikromajanduslikke kontrollimise ja ka makromajanduslikke meetodeid ja teooriaid. liider samas, kui me seda lähemalt vaatame, siis me mõtleme kõigepealt selle peale, et eh, mida kujutab ennast sekkumise teooria eh, kohalike arengustrateegiate kaudu ja nende rakendamise kaudu projektide äh, läbi ka kohalike tegevusrühmade loomise kaudu ja tööriistakasti loomise teel. ja see hakkab sealt ülevalt haldusasutustest peale, liigub allapoole, selgub ka, kuivõrd edukas liider on kolmes mõjuvaldkonnas. kõigepealt sotsiaalse kapitali valdkond sotsiaalne kapital on midagi, mida saab mõõta. jah, need on võrgustikud, neil võib olla ka eetilis-normatiivne iseloom. aga ka usaldus on sotsiaalne kapital, väga oluline aspekt. teiseks juhtimisvõimekuse tõus. jah, saab kvaliteet samuti hinnata ja vaadata, kuidas toimib äh, äh, koostöö avalike riiklike asutuste ja kohapealsete tegijate, vabaühenduste, tegevusrühmade vahel. ja kolmas äh, mõju, kas intelligentsemad, paremad, jätkusuutlikumad, kaasavamad on nüüd projektid tänu liiderile jah, aga väga kitsaste meetoditega saab seda viimast kategooriat mõõta. ma olen ise kuluefektiivsuse analüüsides äh, kaasa löönud, et kui on mingi liider tegevus, äh, äh, siis saab teda kõrvutada mingi mitteliideri samasuguse tegevusega ja vaadata, kas projekt on kaasanud rohkem erasektori rahalisi vahendeid, kas ta suudab seda teha võrreldes siis tavapärasega. teiseks, kas tõesti paremini aktsepteeritakse infrastruktuure ja teenuseid Äh, jah, arvestades, et kodanikel on need suunatud rohkem äh, ja on kaasavamad, siis kindlasti. ja kolmandaks, äh, millised muutused on raha, toetusraha kaasa toonud, võtame näiteks Saksimaa. nelikümmend üks protsenti maaelu arenguprogrammi vahenditest on läinud liideri meetmele üheksateist seal ja mis meid üllatas ja rõõmutas, kui me hindasime seda, et oli täpselt ülevaade olemas, mida täpselt on toetatud ja kuidas rahalisi vahendeid täpselt kasutati, mis neil oli usaldatud aga hindaja äh, ei pea sellest närvi sattuma, kui äh, mõnda asja ei õnnestu puht statistiliselt hinnata, sest äh, humanitaarteadustes on piisavalt meetodeid, mis annavad võimaluse tõesti tulemusi kaardistada või mingi innovatsiooni biograafiaid koostada, on selliseid meetodid, aga neid kasutatakse veel paraku vähe, aga neid saaks kasutada. nii et me lähtume nüüd sellest, et liider pidanuks loodama, kui teda või välja mõtlema, kui teda juba ei olnuks. ja öö, äh, arv, kohalike tegevusrühmade arv üha kasvab ühelt poolt, aga teiselt poolt ollakse ka üsna frustreeritud, nagu me kuulsime härra Hoislingilt. jah, ärge unustagem kunagi seda, et nii lähedale kui liideri kaudu Euroopa Liit kunagi inimestele koha peale ei tule. ja on vaja nüüd mõelda kõige selle peale, kui me hindame liiderit. meil on vaja detsentraliseeritud tegevuspoliitikaid koha peal, aga siin on vaja raamistik luua. haridusaspekt, teavitamise aspekt, sellel tuleb rohkem rõhku panna. meil on vaja ka jah, koolitada neid inimesi, kes löövad kaasa kohalikes tegevusrühmades, kui nad strateegiaid ka koostavad ja väga palju teadmisi ja kogemuste vahetust kulgeb liideri koostöö kaudu. ja äh, meetodeid on vaja veel laiendada ja täpsustada äh, ja seda äh, paremini kohandada linnaoludele, maapiirkonda oludele, poollinnastutel ja nii edasi. ja on vaja õppida sellest, mida liider on juba suutnud ära teha maapiirkondades. Um, will... suur tänu. suurematest rühmadest hüppan üle härra Zellerist ja Hoislingist ja lähen kohe kõige vasakpoolsemate juurde, härra Flanagan. mul on kiire küsimus ja see puudutab Itaalia sõnavõttu, te ütlesite, et kakskümmend protsenti postihaldusest. kas üldjoontes või algul oli ainult nii? No kui rohkem küsimusi ei ole, siis kas keegi meie ekspertidest sooviks selle peale vastata? võib-olla äh, kõnelejate nimekirja järgselt tegelikult küsimus läks otse härra Fagionele. Ah, härra Flanagan, palun korrake eh, üle küsimus, kui te olete nõus sinise kaardi küsimusega. kakskümmend protsenti haldust, kas see on Itaalia või kogu Euroopa Liidu kohta? Sure. Yeah, please um,. I think it's, I think it's really important. jah, ma arvan, et on oluline eristada haldust äh, ja aktiveerimist. Animation, äh, jah, flag'ide puhul kakskümmend viis protsenti äh, aktiviseerimis- ja käituskulud, aga suurem osa sellest läheb tõesti sellest, et aktiviseerida mingid territooriumid jah, aga ma ei oska siin kõrvutada erinevates kohtades toimuvat. Uh, jah, viimased hindamised ja uuringud. Uh, mul oli väga hea meel et, et kahekümne viiele protsendile nüüd uh, künnis tõusis vastavalt määrusele aga kui rääkida liideri inimestega, siis nad ütlevad, selle kõik sööb ära tohutu bürokraatlik paberitöö ja nad tahavad äh, selle töö kuidagi ikkagi mitte panna projekti osalistele. jah, äh, suutlikkuse arendamine ja teavitamine, see on nagu lahus projekti alasest tööst, aga seda ei õnnestu eriti lahus hoida, sest tohutu bürokraatia koorem on. Getting aitäh. asi läheb huvitavamaks, härra Zeller. suur tänu, härra esimees kuulasin tähelepanelikult seda, mida eksperdid rääkisid. mina ei ole põllumajanduskomisjoni liige, vaid maaelu arengu ja eelarve kontrolli komisjoni liige ja ikka on ja jälle on nii, et liiderprogrammi puhul veamäär on üle keskmise. Te ütlesite, et paljudel juhtudel just äh, tuleb äh, suure bürokraatiaga rinda pista, et see on suureks tõkkeks rahade kasutamise teel programmist nii et ma arvan, et me peame üheskoos järele mõtlema selle üle, kuidas eh, lihtsustada. aga eh, meil on siin ka muidu üks usalduse probleem tulemas. ma arvan, et maaelu arengu eh, programmid mm, on ka osa koguruumilisest arengust. meie kolleegid siin põllumajanduskomisjonist leiavad, et teine sammas on, mida peab kindlasti, millega peaks tegelema eh, esimese samba kaudu, põllumajanduse arendamise kaudu. aga me leiame, et otsetoetused on muu kui maaelu areng ja Regionaalarengu Komisjon arvab ka, et mm, maaelu areng kuulub koondmääruse alla ja saab oma panuse anda sellesse, et menetlused, mis on ette nähtud Äh, nende programmide elluviimiseks läheneksid need menetlused üksteisele ja kuidas teie leiate? suur tänu, härra Zeller. ma olen nüüd märganud, et kaks eksperti on juba sõna soovinud härra Botelho, teie olete esimene. Em relação à, à primeira questão dos 20% de despesas administrativas. Nüüd eh, esimese küsimuse kohta, eh, mis puudutas kahtekümmet protsenti administratiivkulusid, siis eh, puudutab toimimiskulusid ning teisest küljest äh, tuleb arvesse võtta ka seda, et äh, meeskonnad, kes kohapeal tegutsevad, loovad samuti kvalifitseeritud töökohti. see on samuti võimalus neile, kes elavad äh, maapiirkondades. ning mis puudutab viimast küsimust, siis ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite maaela elu arengu kohta, sest eh, meil on vaja rohkem vahendeid, et tegemist oleks integreeritud arenguga. sest eh, vastupidine areng ei võtaks arvesse jätkusuutliku arengu kolme sammast. sellele toetudes me eh, toetame neid fonde, mida kontrolliks, kontrollitakse kesk, riigi keskest, valitsusest ja mujalt. sooviksin vastata küsimusele, mis puudutab viiekümne protsendi, kahekümne protsendist ressursse ning meie äh, seisukoht nende osas, mis võetakse vastu selleks, et äh, neid suunata põllumajandusse ning me töötasime välja analüüsi ja väga palju neist läks bürokraatiale, igasugustele koolitustele, ühesõnaga need, need on kõik vahendid, mis põllumajandusse seega ei jõua ning äh, äh, peaks olema paremini suunistatud nende vahendite kasutamine, et need jõuaks põllumajandusse. suur aitäh ja nüüd ma teen pisut erandliku millega hüppan tagasi esimese paneeli juurde ja annan sõna Lorits, proua Lorits Hoffmannile üheks minutiks. Teie olete ka viimane kõneleja. tohutu vastutus. suur tänu sellest, et te panite mulle suure vastutuse. tahan kiirelt tagasi tulla selle juurde, miks maaelu arengupoliitika peaks jätkuvalt jääma äh, Eh, ühissätete määruse alla võrreldes teiste tõukefondidega praegusel perioodil. maaelu arengupoliitika on kokku pandud osana ühisest põllumajanduspoliitikast, seda on ka öeldud, ja sellega tagati see, et raha tõesti läheb maale. Eh, me tahtsime maapiirkondadest rohkem kulutada, aga kahjuks meil on mm, üsna piiratud ressursid ja need tulevad tegelikult maaelu arengupoliitikast. järgmisel perioodil oodatakse, et äh, maaelu arenguperioodika on pigem selline üldisem, äh, ÜBB on esimene, esimene sammas, see puudutab äh, kogu põllumajandustootmist, infrastruktuuri ja tegime ettepaneku äh, spetsiifiliseks lähenemiseks nimelt tulemuslikkuse alusel. ja äh, see äh, tähendab seost esimese ja teise samba vahel, selleks, et see kontseptsioon realiseeruks. nüüd me oleme aastaid rääkinud juba sellest, et Ehm, maaelu arengu ehm, määrus peaks CPR-i olema reguleeri-, integreeritud ja nüüd me oleme aru saanud, et see ei ole võimalik. ja meil on palju era-, erandeid olnud ja maaelu arengupoliitika puudutab ainult ehm, ühissätete määruse teatud osis, seega Äh, kontrolli osa näiteks, kui see tõesti integreeritakse sinna ühissätete määrusest. mida me siis oleme teinud? oleme võtnud ühissätete määrusest selle, mis meile vajalik, ÜPP määrusesse, kogu liider tervikuna <clears throat> võetakse CLLD reeglite alt ühissätete määrusesse ja me oleme äh, ühissätete määrusest mitu kontseptsiooni üle võtnud ÜPP alla eh, kogukonna juhitud kohaliku arengu teemadel ja jätkame koostööd kohaliku tasandiga. liikmesriigid peavad nüüd ka oma ÜPP plaanides ütlema, milliste mehhanismidega tagatakse kooskõla teiste fondidega me tegelikult töötame samal territooriumil kui teised fondid ja töö peab toimuma korralikult, koordineeritult, mitte nii, et midagi jääb kahe silma vahele. tänan uh,. Indeed, I have two. tõesti, nüüd on mul ka kaks ko kohustust juures. üks on protseduuriline, ma pean heaks kinnitama agrikoordinaatorite soovitused kinnitama, mis vastu võeti viimasel koosolekul täna hommikul. Need on kõikidele ka emailiga välja saadetud ja paberil ka ja kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis need soovitused on agrikomisjoni poolt vastu võetud. näete, härra Flanagan, palun, palun. Äh, pange protokolli, et et siin peale minu kedagi ei olegi, kes, näete, paar kolleegi siiski on veel, kes selle saaks heaks kiita. ma ei tea, kas mingi kvoorum äh, või midagi sellist on siin olemas, meil öö, äh, oma äh, mi,, minu kodukohas on küll alati vaja kvoorumiga otsustada. ma pean teile nüüd teatama, et te olete selle tuumiklahendusele äh, väga lähedal. ühtegi äh, parlamendi liiget ei julgustata kunagi kontrollima kvoorumit, eriti kuulamistel. täna on meil kuulamine ja ma arvan, et me võime nüüd äh, koordinaatorite soovitused kinnitada Please, you wanted floor ah.? kas keegi soovib veel sõna? Uh, too many micros here. <laughs> so basically, dear expert. niisiis, austatud eksperdid, uh, kontrollikoda, komisjon, kolleegid. Uh, võib-olla kõik ei olnud küll kogu aeg täna kohal, aga koosolek oli huvitav uh, kaks komisjoni parlamendist soovisid ühiskuulamise korraldada, sest Ähm, sageli soovitakse saada täielikumat pilti äh, maaelu arengu toimimisest ja äh, nüüd äh, tõesti, siin on kriitiliselt räägitud ka sellest, mida institutsioonid on teinud, pidevalt jälgime ka, mida juhtkond teeb, alati kahtlustatakse, et võib-olla midagi valesti, põllumajanduskomisjon on üks kõige suuremaid kuulu-, kulutajaid siin parlamendis, ta toetab aktiivselt kohalikest piirkondadest põllumehi ja lõppude lõpuks tuleb kokku võtta kogemused, mis me oleme saanud ja suunata pilgud tulevikku. ühiskonnal on palju suuri väljakutseid, kaasa arvatud vahe, sissetuleku vahe, infrastruktuuri puudused, maaelu elanikkonna vananemine, noorte toomine taas põllumajandusse. mina olen ise ka natukene maakas. ja kujutage ette, ma olen oma külas kõige noorem, kuigi ma olen juba üle poole sajandi siin maa, maamunal kõndinud, aga minu lapsed ei taha maale enam minna, raske on, aga püüame tänase tööga püüame saavutada parema arusaama, millised on meie uued katsumused ja püüda parandada meie keskkonda. kaks paneeli äh, selgitasid oma erinevaid seisukohti. liider võib, kuigi äh, võib kallimaks minna, äh, toob siiski palju kasu ja sünergiat ja projekte, mis mu muul kujul võib-olla ei eksisteeriks ja nüüd suur tänu teile, koosolek on lõppenud.